asepresidendi nimel saab sõna härra Haan. Uh, aitäh, lugupeetud president, lugupeetud uh, daamid ja härrad. me kõik uh, tundsime õudust, nähes neid ähm, argpükslikult tapetud turiste Sussi rannal. tegemist oli rünnakuga, mis ähm, oli suunatud meie vastu, me eh, oleme, toetame Tuneesiat selleks, et tar-, terroristid ei saaks äh, õnnestuda. tegemist oli rünnakuga inimeste vastu, me avaldame kaastunnet perekonnaliikmetele ja sõpradele ning Tuneesia rahvale tegemist oli aga ka rünnakuga äh, Tuneesia vastu, äh, kuna Tuneesia oli valinud äh, demokraatia ning see oli suunatud ka Tuneesia turismitööstuse vastu, mis on Tuneesia majanduse selgrooks ja millel oli juba nagunii noh, väga palju probleeme demokraatlik üleminek Tuneesias kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on unikaalne ja äh, tuneeslased ise ütlevad, et tegemist on haavatava olukorraga, võttes arvesse kõiki neid sotsiaalmajanduslikke väljakutseid, millega riik silmitsi seab. vaja on endiselt julgeid reforme selleks, et äh, konsolideerida äh, demokraatlikku olukorda ja mm, tegeleda sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsetega, mis puudutavad eriti Tuneesia noorsugu. Euroopa Liit on Tuneesia arengut toetanud alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ning jätkab selle seda toetust ja on peamiseks äh, valitsuse toetajaks. ma loodan, et Tune-, eurooplased jätkavad Tuneesia külastamist ja riiki investeerimist. tegemist on meie ühise vastutusega, tagamaks seda, et nad saavad äh, ohutult äh, sellega tegeleda. rünnakud Sussis ja Bardo muuseumis ei ole ainsad Tuneesia ees seisvad julgeolekuväljakutsed olnud. alates revolutsioonist on Euroopa Euroopa Liit äh, pidanud dialoogi äh, Tuneesia julgeolekusektori reformi üle, tagamaks seda, et äh, julgeolekuasutused saavad tõhusamalt tagada julgeolekut kodanikele, tagades inimõiguste austamise, mida, mis on ette nähtud uues konstitutsioonis. koostööprogrammid on nii Mm, delikaatses valdkonnas äh, rasked äh, ja praegu on meil võimalik äh, tänu heale koostööle valitsusega jätkata neid programme, hoolimata nendest reformidest on terrorismivastane võitlus väga oluline element selleks, et taastada ja tugevdada kodanike usaldust oma julgeolekuinstitutsioonide vastu. me aga soovime minna veelgi kaugemale ja Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaator Schilde Kerkove ja Euroopa välisteenistus tegelevad praegu võimaluste väljaselgitamisega, mis võimaldaks kiiresti tegutseda selleks, et toetada Tuneesiat, tugevdada Tuneesia terrorismivastast strateegiat, eriti mis puudutab radikaliseerimise vastast võitlust ning äh, äh, julgeolekumehhanismide tugevdamist kõrge esindaja proua Mogherini saatis äh, mais Tuneesia peaministrile äh, kirja konkreetsete ettepanekutega, mis puudutavad ka äh, investeeringuid ja ning ka mina kinnitasin üle Euroopa Liidu toetuse ja nende abi ähm, osade kiire edastamise, mis muidu oleks, mida muidu oleks antud hiljem. Tuneesia on ture-, terroristide jaoks äh, e sihtmärgiks, kuna Tuneesia on edukas vaja on, et Euroopa Liit äh, ühendaks äh, oma toetuse to äh, sellele riigile, kus on demokraatlik pluralistlik valitsus ja ühiskond, mis toetab demokraatiat, pluralismi ja naiste õigusi. meil on vaja mobiliseerida kõiki ressursse, mis meil on, mis võimaldavad meil aitata tuneeslasi ja mm, tugevdada nende demokraatiale üleminekut. see tähendab seda, et kõik Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid peavad võtma meetmeid, mis näitavad äh, meie otsusekindlust. Euroopa Liidu toetus on juba äh, üsna suur, ainuüksi kahe tuhande viieteistkümnendal aastal sada kaheksakümmend seitse miljonit, aga siiski kavatsen ma äh, uurida kõiki võimalusi, et äh, meie abi suurendada, meie makromajanduslik abi on praegu ähm, kolmsada miljonit eurot ning see võiks suureneda järgnevatel aastatel. Äh, Tuneesia on riik eriti ebastabiilses piirkonnas ja meie öö, abi olulisus äh, on äh, suurem kui sel, see, selle riigi suurus selles piirkonnas, me peame tagama selle, et abi on võimalik korralikult ära kasutada, et äh, meie toetus Tuneesiale on väga oluline, vaja on tegutseda kiirelt ja paindlikult, aga samuti on vaja hoolikat planeerimist. Tuneesia on äh, saanud äh, peamiselt abi äh, niinimetatud äh, vihmavarjufondist, mis on näht-, ette nähtud demokraatia, demokraatlike arengute toetamiseks sel ning me teeme ettepaneku anda umbes äh, seitsekümmend miljonit eurot täiendavalt äh, selleks, et äh, praegusi positiivseid tulemusi tugevdada, aga võttes arvesse viimaseid tulem-, viimaseid sündmusi, me mõtleme järele selle üle, kuidas kasutada neid vahendeid selleks, et meie prioriteetseid eesmärke edendada. vaja on teha väga palju selleks, et tugevdada Tuneesia noort demokraatiat, luua institutsioone, mis on ette nähtud äh, põhiseaduses, er-, julgeolekusektori reformid on olulised ning äh, detsentraliseerimine. Tuneesia majanduslik äh, üleminek vajab tõhusaid reforme ning korralikku investeerimis-, majanduskasvu ja tööhõive kliima loomist. vaja on jõupingutusi pikkade aastate vältel kõigis valdkondades. Euroopa Liidul on võimekus ja teadmised, mis võimaldavad Tuneesia jõupingutusi toetada. see võimaldab mängida ka öö, ähm, olulist rolli meie suhetes öö, ähm, ning öö, ähm, teiste partnerriikide toetamisel. sellistes valdkondades nagu ähm, haridus, teadusuuringud, ähm, äh, põllumajandus, mis on väga oluline äh, Tuneesia jaoks, teeme koos äh, teiste volinikega koostööd selleks, et uurida tegutsemisvõimalusi, rõhutame selliseid meetmeid, mis tagavad töökohtade loomise, võttes arvesse selliseid ohte nagu terrorism, mis ähm, saab kasu hirmust ja eelarvamustest, peaksime äh, otsima neid asju, mis ühendavad meie majandusi ja inimesi, me peaksime olema ambitsioonikad ja loomingulised selleks, et äh, meie toetus Tuneesia rahvale võimaldaks tõelisi muutusi. aitäh, härra Haan! nüüd fraktsioonide nimel sõnavõtjad, kõigepealt Rahvapartei härra Kaaler, kaks minutit, palun ja suur aitäh, lugupeetud volinik, ma tahaksin kõigepealt tänada teid teie sõnavõtu eest ja ka selle töö eest, mida meie Euroopa Liiduna ja komisjonina äh, Tuneesias teeme. ma tahaksin kõigepealt nüüd ka äh, väljendada oma õudu, äh, mis on seotud Susi ja Bardo muuseumi rünnakutega ja tahaksin väljendada kõikide ohvrite omastele sügavat kaastunnet meil on äh, kohustus toetada seda noort äh, demokraatiat kõigi vahenditega, mis meie äh, käsutuses on. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal juba sain mina Euroopa Liidu peavaatlejana seal oma tööd teha ja on ka mõningaid kolleege siin, kes on teiste demokraatlike valimiste ajal seal olnud ja eh, tuneeslased tahavad seda demokraatiat. Eh, nende valimiste ajal ei eh, kandideerinud ekstremisme, ekstremiste. tuneeslased ei taha ekstremismi ja me peame neid nende pingutustes toetama Te kõnelesite ka teatud aspektides sellega seoses. minu jaoks on äh, oluline see, et me kontrolliksime veel ühte lisaaspekti ja seda peaks võib-olla tegema proua Mogherini. nagu te teate, siis meil on üks peatatud Euroopa Liidu äh, piiridokument äh, Tuneesia ja Liibüaga seoses ja nüüd see ootab paremaid päevi. mina olen seisukohal, et tegelikult oleks väga oluline ja tähtis see, kas me saaksime kontrollida seda, kas eh, me ei saaks Euroopa missiooni eh, piirile saata Tuneesia poolele eh, selleks, et terroristide ja teiste elementide riiki pääsu peatada, sellepärast et Susi ehm, ja Bardo muuseumi terroristid on just seal naaberriigis väljaõppe saanud ja ma arvan, et meie saaksime omalt poolt aidata seda riiki Tuneesiat siis äh, selles valdkonnas ja me peaksime kontrollima, kas see ka võimalik on, suur aitäh! järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel härra Gianni Petela. aitäh, president, volinik, head kolleegid! meie fraktsiooni nimel tahaksin Ähm, avaldada kaastunnet perekondadele, Tuneesia rahvale, valitsusele, kes langesid terroristlike rünnakute ohvriks. Need rünnakud olid katse hävitada Tuneesia rahva kangelaslik äh, võitlus äh, väärikuse ja demokraatia eest. tuneeslased äh, Tuneesia on kõige edukam Araabia kevade näide ja nad ei äh, vannu alla ekstremistidele, me ei saa seda lubada, tuneeslased äh, väärivad enamat, me peame kaitsma stabiilsust ja demo-, demokraatiat Tuneesias äh, läbi nende ülemineku. Ähm, ma paluksin teid, volinik ja välispoliitika kõrget erisendajat, et näitaksite üles institu-, institutsionaalset ja moraalset pühendumust sellele, et Euroopa oleks osaline ja ei piirduks äh, ainult äh, mm, terve mõistusega, vaid äh, töötaks välja mm, kava, Tuneesia sai kahjustada majanduse jaoks väga olulises sektoris, nimelt turismisektoris, ja me peame seda silmas pidama, sest tegemist on edulooga, Euroopa ja Vahemere piirkonna vahel on seosed, me peame tagama, et need jätkuksid ja me ei saa lubada, et ekstremistid võidavad. me ei saa mm, kaotada Vahemere piirkonda. kui meil oleks selline suur plaan, siis sellest oleks meilgi kasu ja seda soovivad sotsiaaldemokraadid nii teilt kui proua Mogherinilt, et te näitaksite üles aktiivsust ja tagaksite selle ellurakendamise nüüd üks minut ECR-i nimel härra Tanakile. härra president, terroristlikud rünnakud Tuneesia vahel äh, tapsid kolmkümmend kaheksa inimest, kolmkümmend nendest olid minu kaasmaalased britid ja paljud isegi minu valimisringkonnast ja ma tunnen kaasa kõikide nendele peredele ja sõpradele, see õudus toimub mõni kuu pärast äh, sarnast rünnakut Tuneesia Bardo muuseumile, mõlemad viisid läbi džihadistid ja mõlemad olid suunatud äh, turistide mm, piirkondadele tavapäraselt äh, see näitab, kui palju on vaja Tuneesial toetust Araabia kevadest pärit riigil ja tõepoolest äh, kõige edukam äh, näide on äh, just sel põhjusel ohvriks sattunud Ben Ali kaks tuhat üksteist ähm, andis lootust mitme partei demokraatia kehtestamiseks, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad nüüd toetama Tuneesia valitsust, mis on andnud võimaluse Tuneesiale saavutada edu ilmaliku ja modernse riigina ähm, Lähis-Ida piirkonnas kümme protsenti SKT-st pärineb turistist ja taolised äh, rünnakud äh, kahjustavad väga selle riigi jõukust ja noori, on vaja tagada stabiilne majandus, äh, stabiilne poliitiline keskkond, tagamaks tulevikus taolise radikaliseerumise vältimine. aitäh. Äh, saab sõna proua Sarnas. härra volinik, me ütleme kõik sama asja ja see on ka loomulik. kui terroristid kolme kuu jooksul äh, kaks korda on rünnanud Tuneesiat, Bardo muuseumis ja, ja Sus, siis mm, selle põhjuseks on see, et terror, demokraatlik üleminek toimib hästi ning seetõttu ürit-, on äh, Tuneesia ka terroristide sihtmärgiks. see tähendab muidugi seda, et Euroopa Liit peab toetama Tuneesiat Tuneesiat ja tuneeslasi veelgi rohkem, kui me seda minevikus oleme teinud, me peame olema ähm, kohal, kui tegemist on julgeolekuga, kui tegemist on näiteks piirihaldusega Liibüa piiril, äh, me peame olema kohal, kui tegemist on äh, põgenikevoogude haldamisega, me peaksime koos nendega neid vooge haldama ja me peame olema kohal ka majanduslikus plaanis. Te rääkisite sellest, et antakse raha, vaja on aidata läbi viia jätkusuutlikke projekte, meil on vaja partnerlust äh, kaubanduse vallas, väga oluline on, et see toimiks, et Tuneesial oleks sellest kasu, et äh, jääks alles äh, mõningad valdkonnad, mis on Tuneesia jaoks väga olulikud, teenused ja kultuur. Ähm, Euroopa peab praegu reageerima, olema Tuneesia ja tuneeslaste kõrval ja meie jaoks ei ole siin võimalik mingeid järeleandmisi teha ja την Ευρωομάδα της Αριστεράς. Aitäh ja nüüd saab sõna proua Veržiaal pooleteiseks minutiks. aitäh, härra president. õudused tagasi Tuneesiat jälle sussis kolm kuud pärast Paada muuseumi rünnakuid. ma ühinen kaastundavaldamistega Ehm, tegemist on väikeriigiga, ehm, kus on ainult kümme miljonit elanikku, ehm, neliteist tuhat töökohta sõltub turismist ning Tuneesia on iga hinna eest jätkanud demokraatlikku üleminekut, terroristid üri-, kasutavad seda nurjata, nad ei äh, ründa juhuslikult, meie solidaarsus peaks olema äh, jõuline. Äh, Tuneesial on vaja abi võitluses terrorismiga, aga me ei tohi panna küsimärgi alla revolutsiooni demokraatlikke saavutusi ning me peame toetama massiivselt Tuneesia majandust selleks, et anda väljavaated noortele. Tuneesia on seni saanud liiga vähe toetust. isegi niinimetatud abi tegelikult on antud äh, laenude äh, äh, kaudu. kriis muutub süve-, suuremaks, piirid on kinni, me peame olema ülesannete kõrgusel, lugupeetud volinik, kui te oleks, olete siin ja kuulate ka, mida räägitakse, siis oleks asi parem. vaja on uued, uusi aluseid läbirääkimisteks äh, uute lepingute alu, puhul, mis hõlmaksid nii kaubavahetust kui rännet, vaja on edendada piirkondlikku äh, koostööd, vaja on tõelist äh, partnerlust, mis oleks Tuneesia inimeste huvides. reformide puhul tuleb juhinduda muudest asjadest, mitte äh, Euroopa ettevõtete huvidest. vaja on aidata Tuneesiat, see peab olema prioriteediks ja tõesti on sellega juba väga kiire. aitäh roheliste nimel härra Sebastia, poolteist minutit palun aitäh, president! kasutaksin võimalust väljendada kaastunnet nende rünnakute ohvritele Tuneesias. mina käisin valimisi vaatlemas Tuneesias koos mõnede kolleegidega, kes on siin täna sõna võtnud ja nägin detailselt, et seal ei, ei sekkutud valimiste tulemusse, need olid ausad ja andsid meile põhjust optimismiks. kodanikuühiskond oli samuti kohal esindatud Araabia kevad loomulikult koosnes erinevatest sündmustest ja tõeline Araabia kevad toimus just Tuneesias, kus totalitaarne režiim kukutati edukalt samal ajal, kui see toimus, leidsid tuneeslased, et neid on üksi jäetud konfliktipiirkonda, kus on rohkelt põgenikke ja samuti tegutsevad terroristlikud rühmitused. Tuneesiasse on suunatud äh, natuke raha, aga seda ei ole kuigi palju, sinna on hädasti vaja meie toetust, julgeoleku vallas loomulikult poliitilist toetust, aga peamiselt majanduslikku, tagamaks, et äh, olukord on stabiilne, et äh, noored, kes on kõige ähm, rohkem pihta saanud, omaksid tulevikku kõikides Magrebi riikides, need võiksid saada demokraatlikeks riikideks ja lõuna, Vahemere lõunapiirkonnas mm, meil ei ole piisavalt kohalolu ja tähelepanu, me peaksime selgelt äh, võtma kohustused Tuneesia suhtes, sest äh, nende tulevikuvastane rünnak on ka meie vastane rünnak. aitäh! EFTT nimel järgmisena kaks minutit härra Costaldole aitäh, härra president! kakskümmend üks inimest surid Karpos ja ka Sussis oli palju ohvreid ja selle eesmärgiks on turismisektori hävitamine riigis, kus ei ole varusid, miks Tuneesia on unikaalne Araabia maailmas, nad äh, teevad äh, demo-, samme, edukaid samme demokraatia suunas, aga kahjuks valuliselt ja selline üleminek hirmutab paljusid terroriste sealhulgas, aga ka autoritaarseid ähm, juhte, sest see näitab, et ähm, Tuneesiale sobib demokraatia seetõttu on see inimeste jaoks äh, hirmutav, tegemist on lääneliku ähm, riigiga, lääneliku majandusega riigiga ja sealt tulevad inimesed, äh, kes on kõrge kvalifikatsiooniga. samas on tegemist kohaga, kus kolm tuhat või neli tuhat äh, välisvõitlejat tegutsevad selle riigi kohta on konkreetne raport ja see läheb, see ületab seda, mida see riik suudaks oma territooriumist tulenevalt, härra Pitella rääkis suurest äh, plaanist, me ei saa piirduda ainult äh, sektoritega, mis äh, on küll väga olulised, nagu näiteks ähm, ringränne mm, mm, ja nii edasi, meil on vaja poliitilist sotsiaalset majanduskava, mis on laiapõhjalisem, aga meie teadmised tuleks tarvitusele võtta, me peame võlakoormat vähendama, et Tuneesia äh, saaks sellise kohtlemise, nagu ta väärib. seda ei tohiks ähm, jätta autoritaarse valitsemise kätte, nad on väljendanud soovi minna edasi ähm, resolutsiooniga ja nad usuvad demokraatiasse sel põhjusel saavad nad need ahelad äh, katkestada ja ärgem jätkem neid seda üksi tegema. aitäh. E, e, saab EFTD fraktsiooni nimel sõna härra Bey härra president, me loomulikult mõtleme siin Tuneesia rünnaku ohvritele, ma tahan siin tervitada Tuneesia presidendi SFC poolt võetud otsuseid, kes enne eriolukorra väljakuulutamist eelmisel laupäeval äh, lasi sulgeda kaheksakümmend salafistlikku mošeed, tore oleks, kui meie valitsused sama teeksid. alates revolutsioonist äh, on äh, hakanud taas kõlama Ben Ali poolt keelatud radikaalsed jutlused, mis on eriti suunatud isikliku statuudi koodeksi vastu, mille kehtestas Burkina Al-Kiba ning mida tugevdas Ben Ali, mis tegi tuneeslannadest täieõiguslikud kodanikud. lisaks nendele kohutavatele rünnakutele, mis äh, kaheksateistkümnendal märtsil ja kahekümne kuuendal juunil tuleb meenutada, et Tuneesia annab kõige suurema arvu džihadistlikke võitlejaid nendele organisatsioonidele, mis praegu tegutsevad Süürias, Iraagis ja Liibüas, Alžeerias, Innamenase äh, pantvangi võtmise ajal oli äh, seal vähemalt üksteist tuneeslast ning Liibüas tegutseb samuti väga palju Tuneesia terroriste terroriste ning äh, Tuneesias endas alates kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat on nende kontrolli all Shambi mägede piirkond äh, kahjuks julgeolekuolukord ei lase meil midagi head ennustada. Äh, NFTA kahjuks on kaotanud, on kaotanud veidi valijaid, aga eh, on valitsemas. Mm, käies seal valimisi vaatlemas oktoobris, ma sain rääkida poliitikutega Tuneesias ning saada aru, mis toimub. noh, ta on eh, tunginud eh, kõikjale ühiskonda nagu moslemi vennaskond, nii et olukord Tuneesias on väga mm, ohtlik paljud äh, eurooplased äh, tähistasid Ben Ali lahtumist, ehkki äh, midagi head see endaga kaasa ei toonud. härra Postinaru poolt siis minutit ja suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. ma alustan sellest, et lisan ka omalt poolt omapoolse kaastunde Tuneesia rahvale ja äh, edastan südamliku kaastunde nendele perekondadele, keda on mõjutanud need traagilised sündmused ja terroristlikud rünnakud Tuneesia on demokraatliku ülemineku eh, heaks näiteks pärast Araabia kevadet, kuid sel eh, põhjusel on ta ka kõige olulisem sihtmärk nendele, kes tahavad destabiliseerida piirkonda ja kes põlgavad demokraatia eh, väärtusi Äh, Tuneesial on vaja Euroopa Liidu poolset toetust selleks, et äh, saada äh, oma eesmärkideni jõuda ja ja isegi täna rohkem kui kunagi varem pärast neid terrorirünnakuid, mis olid just välisturistidele suunatud, seda selleks, et võtmetähtsusega turismihooajal rünnata just olulise tähtsusega sektorit see toob kaasa kohuta, see tähendab seda, et me peame andma suurel hulgal tehnilist ja muud toetust. minu kolleeg Gianni Pitella ähm, mainis ka vastavat programmi Tuneesiale. Äh, Tuneesia aitamine tähendab ka seda, et äh, Euroopa Liit saab sellest kasu, sellepärast et stabiilne, demokraatlik ja kasvav äh, Tuneesia on heaks näiteks selle kohta, mida selle piirkonna riigid suudaksid saavutada ja mille poole nad peaksid püüdlema. reformidega on juba algus tehtud, riigil on uus põhiseadus, kuid tegemist on veel eh, noore ja väikese riigiga ja ma kutsun üles teid, härra volinik, ja ka kõrge esindaja selleks, eh, et tegeleda tehnilise eh, suutlikkuse tõstmisega ja aidata tuleb Tuneesiat ka luureküsimustes ja tuleb äh, saada tagasi Beneli varad, mis on nüüd äh, mitmes äh, Euroopa pangas praegu laiali. aitäh. suur aitäh. järgmiseks saab sõna proua Šake suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid, volinik, nagu igagi teine mõistlik inimene valmistas ka mulle suurt õudu need see terroristlik rünnak äh, Tuneesias ja minu kaastunne äh, ohvritele ja nende perekondadele. see tuletab meile meelde seda, et, äh, et alati ei ole võimalik lahutada teineteisest siseriiklikku poliitikat ja välispoliitikat, aga vaatamata nendele kohutavatele rünnakutele ei tohi me unustada ja me peame tegema tõsist tööd selleks, et tagada, et Tuneesia oleks ja ta jääks edulooks, mis näitab, kuidas on võimalik diktaatorlusest minna üle avatud ühiskonnale viis aastat tagasi tuneeslased läksid tänavatele nõudes õiglasemat, demokraatlikumat ühiskonda eh, ja seal toodi välja olulised väärtused, mille poole taheti püüelda. see ei olnud lihtne, kuid need noorte inimeste poolsed üleskutsed, kes olid eh, tüdinud korruptsioonist, vabaduste ja võimaluste puudumisest, neid inimesi ei tohi unustada. järgmine põlvkond eh, väärib seda, et Euroopa oleks selle riigi usaldusväärseks partneriks, et Euroopa aitaks üles ehitada seal vaba äh, ühiskonda, mis oleks mitmekesine ja demokraatlik. Äh, see on täielik vastand äh, sellele valesti suunatud poliitilise islamismi dogmale, mida väljendatakse vägivalla abil. mina ei taha isiklikult Äh, keskenduda ainult Tuneesia abistamisele, me peame tegema koostööd Tuneesiaga selleks, et ta saaks ise luua oma tuleviku äh, Euroopa kui partneri abiga ja äh, kaubanduslepped peaksid sellesse pilti ka sobistuma ja peaksid aitama luua vabama ühiskonna, kus oleks võimalusi kõikidele tuneeslastele, eriti just noortele, aitäh! suur aitäh! pooleteiseks minutiks saab sõna härra Pantseri. aitäh! aitäh, lugupeetud president lisaks meiepoolsetele kastundavaldustele peame me ütlema, et Susi rünnak, mis oli teine rünnak juba vaid paari kuu jooksul, Äh, oli väga tõsine rünnak äh, ja nüüd on taas eriolukord riigis. see otsus ähm, oli vajalik, kuid äh, me peame võtma arvesse ka seda, et see toob välja samas ka kaks probleemi. kõigepealt see, et seal riigis valitseb ebakindluse raamistik ja see võib tõsiselt destabiliseerida Tuneesia tulevikku. teiseks on oluline siinkohal see, et valitseb oht, et see eriolukord võib õõnestada teatud õigusi, mis on väga olulised ähm, demokraatia edendamise teel see tähendab seda, et me peame pühenduma demokraatia konsolideerimisele eriti sellepärast, et äh, see riik äh, peab kasvama, äh, seal on majanduskasvu vaja, see on ainus viis, kuidas terrorism välja juurida ja Euroopa roll on siin väga olulise tähtsusega, nagu on Euroopa Parlamendi resolutsioonides ka öeldud. aga nüüd tuleb ära teha palju rohkemat. Tuneesial on vaja sobivamat sekkumist, volinik, teie mainisite ambitsioonikaid programme, kuid kahjuks ei ole me veel olnud ambitsioonikad. meil on vaja Ukrainaga samu äh, rahastussummasid, kui me tahame olla Tuneesiaga lähedased, peame me olema teadlikud, äh, et sellist pühendumust meie poolt on vaja, me peame mõistma, et demokraatia konsolideerimine Tuneesias otsustab äh, ära selle piirkonna julgeolekuolukorra ja mõjutab ka meie julgeolekut, suur aitäh ja üheks minutiks sõna proua Valenciana aitäh, lugupeetud president, kõigepealt äh, ka minupoolsed kaastundavaldused ohvritele ja ma mõistan täielikult hukka need hiljutised terrorirünnakud Tuneesias. me kõneleme siin äh, äh, kultuurilisest, poliitilisest ja religioossest traditsioonist ja üks noor insener valis vägivaldse islamismi ja me peame tegelema väga paljude noorte olukorraga seal riigis. ja sellega äh, ainuüksi tegelemine ei ole loomulikult piisav, kui Tuneesias majanduskasvu ei ole, kui ta ei kasva, siis ei ole võimalik ka demokraatiat konsolideerida ja selleks, et äh, Tuneesia saaks kasvada, on vaja palju rohkemat kui äh, deklaratsioone siin kojas või tagasihoidlikke toetusprogramme. tegemist on demokraatiaga, mis asub äh, Euroopa lääpakul. Äh, see riik ei saa äh, võidukalt Araabia see, see riik väljus Araabia kevadest võidukalt, kuid tal on vaja rohkem toetust. ja mm, ja suur aitäh ja nüüd kolleeg Pärnu lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, veel kord äh, on Tuneesia silmitsi õudustega selle terroristliku rünnakuga, mis äh, jällegi Tuneesiat tabas. me peame kinnitama üle seda, mida me oleme ennegi öelnud, et me oleme solidaarsed tuneeslaste ja Tuneesiaga, aga samal ajal tuleb, peab see arutelu olema ka ajendiks, et endalt küsida, mida me konkreetselt saame teha selleks, et toetada oma naabrit Tuneesiat. ma arvan, härra volinik, et kõigepealt on vaja et et ehm, vaja stabiliseerida Liibüat. see on Tuneesia jaoks üheks oluliseks probleemiks ning ma, ma arvan, et me peame veelgi rohkem rahastama, nagu ütles meie kolleeg Balseeri Tuneesiat, meil on vaja uut Euroopa naabruspoliitikat, meil on vaja hoolitseda selle eest, et rahastamine oleks suurem. Need on need kaks tegevussuunda, mida me peame ette võtma selleks, et me saaksime konkreetselt ühiselt äh, näidata üles oma solidaarsust Tuneesiaga. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Gomes terroristlikud organisatsioonid äh, Põhja-Aafrikas muutuvad järjest äh, tugevamaks, nad üritavad äh, põhja lasta seda Tuniis-, demokraatiat, mis Tuniisias on tekkinud, on need rünnakud olnud Pardo muuseumis ja Sussis rannas, need näitavad seda, et vägivaldne terrorism ei tunne mingeid piire, terroristlikud rünnakud teevad koostööd, nad värbavad inimesi, inimeste hulgast, kes on Ähm, tõrjutud ning äh, Euroopa Liit on andnud panuse sellesse, et majandus seal edasi ei arene, sellepärast on Euroopa Liidul ka vastutus äh, võidelda ISISe vastu Ir-, Süürias ja Iraagis ning äh, lähemal meile Liibüas ja Tuneesias peame samuti tegutsema, me peame toetama selle riigi demokraatlikku arengut selleks, et oleks võimalik positiivne areng nende riikide noortele, me peame võitlema terroristidega selleks, selleks, et nad ei leviks kaugemale, meil on vaja selgeid ohutuid äh, rändeteid, et inimesed ei peaks kait-, kasutama äh, ülevedelejaid, kes samuti on terroristid. Äh, me peame solidaarselt Tuneesiat toetama, me peame toetama demokraatlikku kontrolli selles riigis, see on oluline Euroopa julgeolekule aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Kell lugupeetud president, mina võtan ka sõna selleks, et mõista hukka need kohutavad terroristlikud rünnakud Tuneesias, mis olid suunatud esmajoones Euroopa kodanikele paljud neist olid britid ja mõned ka minu äh, valimisringkonnast ja see meenutab meile seitsmenda juuli äh, rünnakuid, mida me Londonis praegu äh, mälestame ja mina tahaksin omapoolse sügava kaastunde avalduse esitada ohvrite peredele ja ka tuneeslastele, kes on näinud, kuidas nende riiki vaid mõne kuu jooksul juba teist korda rünnatakse. Ähm, edukad parlamentaarsed ja presidendivalimised, uus põhiseadus, Tuneesia on ees ees kui üksteisele piirkonna riikidele ja seetõttu me peame omapoolset tegevust veelgi tugevdama. kõigepealt me peame eh, tugevdama terrorismivastast dialoogi Tuneesiaga ja me peame tagama, et see eriolukord eh, vastaks rahvusvahelise õigust see standarditele ja me peame vaatama, kuidas me saame pakkuda eh, tippkeskuste abil toetust eh, terrorismivastases võitluses, need keskused on loodud komisjon ja võttes arvesse, et Tuneesias on eh, turistisektor, turismisektor suuruselt olul-, teine olulisem sektor sissetuleku tagamiseks, nii et me peame tagama selle, et oleks kaitstud kõik inimesed, mitte ainult eurooplased Tuneesias, aitäh! aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Jaala Sender. aitäh, härra president. mina tahaks väljendada kaastunnet ma olen Tuneesiaga solidaarne ja pöördun siin ka ohvrite lähedaste poole, nii Barda muuseumi kui Sussi ohvrite lähedaste poole. me nägime nende inimeste pilte, kes oma Äh, kehadega kaitsesid Euroopa turiste. loomulikult on turism suure tähtsusega, kuna sel riigil ei ole naftat ja seda teavad ka terroristid, sellepärast tahtsid nad Tuneesias tappa see on ainus äh, riik äh, Araabia maailmas, kus on demokraatia, kus tõesti oldi võimelised äh, püüdlema rahumeelsete reformide poole ning kus oldi võimelised paluma Euroopa Liidu toetust. tuhanded Tuneesia kodanikud aga ühinevad džihadistidega ja tuhanded kodanikud äh, aastal kaks tuhat kümme ja pärast seda on, on tulnud tänavatele selleks, et nõuda demokraatiat, aga mida on teinud Euroopa Liit, me ei ole praktiliselt midagi teinud. Lõuna-Tuneesias mm, tagatakse meie julgeolekut, me peame tõesti otsustavalt tegutsema äh, ja välja astuma demokraatia ja äh, meie tuleviku ees. meil on vaja šokiprogrammi, parlament on seda juba ennegi nõudnud ja me ootame selle programmi tulemikut. aitäh ja nüüd on kõik registreeritud kõnelejad sõna saanud ja jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. on kolm sõnasoovijat, härra Frunzulika ei ole aga kohal, see tähendab seda, et kõigepealt saab sõna nüüd härra Marias. aitäh, viimane terrorirünnak Tuneesias tabas äh, Euroopa äh, ühiskondi, raskelt Belgiat, Prantsusmaad, Ühendkuningriiki, Tuneesias äh, kuulutati välja eriolukord, see tekitab aga erilisi probleeme demokraatliku arengu jaoks selles riigis. Euroopa Liitul peab tingimata olema strateegia džihadistide vastu võitlemiseks. Euroopa Liit peaks äh, toetama Tuneesia majanduslikku arengut, me peaksime Mm, tuvastama, millised on selle piirkonna majandusliku alaarengu juured. meil on vaja aga võib-olla te mäletate Ben Alid, äh, Tunisia diktaatorit, kes oli võimul olnud kakskümmend kolm äh, aastat, kes oli Rahvusvahelise Valuutafondi lemmik, nii kõige oluline on, olulisem on võlgade kärpimine, mida Tuneesia võlgneb äh, IMF-ile ja teistele. nüüd saab sõna härra Jakotšitš üheks minutiks. aitäh aitäh, härra president, Tuneesia e,, Tuneesiat ei valitud äh, järjekordse terrorirünnaku sihtmärgina välja juhuslikult ja mitte juhuslikult ei valitud välja terrorist äh,, äh turiste. kannatasid äh, paljud süütud ohvrid, paljud perekonnad ja loomulikult tahame väljendada oma solidaarsust nendega ja solidaarsust Tuneesia rahvaga, me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et äh, kindlustada rahu ja äh, rahu Tuneesias ja stabiilsus Tuneesias, selleks on vaja abi, institutsioonilist abi, julgeolekumeetmeid, aga me peame tegema veelgi rohkemat, kuna Tuneesia on riik, mis võib olla ka näiteks, mis kõik on läinud valesti pärast Araabia kevadet. Tuneesia on hea näide, aidakem seda riiki nii palju, kui me suudame. aitäh ja nüüd saab proua Mogherini nimel sõna äh, härra Haan, palun. Ähm, aitäh, härra president, ma tänan äh, kõiki sõnavõtjaid mis kajastasid meie nägemusi ja ma kinnitan teile, et Tuneesiale pööratakse tõesti suurimat tähelepanu. ma vahetult pärast viimast terrorirünnakut pakkusin, et ma võiks kohe tulla Tuneesiasse mitte selleks, et väljendada oma solidaarsust, vaid et äh, näidata Euroopa kodanikele, et võib siiski minna Tuneesiasse puhkama ja mul paluti hetkel mitte tulla, kuna neil mõistetavatel põhjustel oli piisavalt, liiga palju tegemist äh, praeguse olukorraga. aga me peame tõesti ähm, olema Tuneesia kõrval ja Tuneesiat toetama, ma jagan teie arvamusi, mida võiks kokku võtta sõnaga Marshalli plaan tegemist ei ole mitte üksnes Tuneesiaga, vaid ka teised naaberriigid võiksid olla potentsiaalseteks kandidaatriikideks. meil oleks vaja kahekümne esimese sajandi uuendatud Marshalli plaani ning ma pean kõnelusi meie teenistustega, aga ka Maailmapangaga, kellel tõenäoliselt on kõige rohkem teadmisi, et me saaksime ette valmistada põhiskeemi, mis võimaldaks meil äh, niipea kui võimalik abi anda. Tuneesias oleme üsna suurel määral kohal, me üritame äh, kokku kraapida vajalikke rahalisi vahendeid. täna hiljem on meil võimalus äh, Kukani raportiga seoses äh, rääkida naabruspoliitika läbivaatamisest. meie esmane eesmärk ja ma arvan, et te olete sellega nõus, on tagada stabiilsus selles piirkonnas. selleks, et me seda stabiilsust tagada saaks, peame ühelt poolt institutsiooniliselt ja rahaliselt äh, tegutsema, aga olema ka piisavalt paindlikud ning äh, seetõttu pöörduksin ma praegu juba teie poole palvega, et äh, meil on vaja seda paindlikkust selleks, et tagada toetust ja stabiilsust ja me, me vajame teie toetust selleks ma võtan, ma, ma võtan teadmiseks teie julgeolekuga seotud mured, ma tean, et äh, asepresident Mogherini tegutseb selles valdkonnas ja loomulikult ka tema uurib, millised on võimalused äh, seoses olukorraga Liibüas. ja lõpetuseks tahaks ma teile öelda seoses teie palvega et Tuneesia on järgmise välisministrite nõukogu äh, päevakorras kahekümnendal juulil ja meil on ka küllakutse saadetud Tuneesia välisministrile Bushile, et äh, ta liituks meiega lõuna ajal, see on see tavaline formaat, kus tõesti väga intensiivselt äh, ja väga avameelselt asju arutatakse, aitäh! aitäh! härra volinik ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt eh, eh,